protokollile ja vastu võetud tekstidele, mis on kättesaadavad, kas kellelgi on mingeid märkusi, juhul kui mitte, siis äh, on äh, protokoll heaks kiidetud, suur tänu.